daamid ja härrad, head kolleegid. alustame oma tööd pooletunnise hilinemisega. me ei saa kauem aga koosolekut pidada kui kella seitsmeni, seepärast peame kärpima oma koosoleku kestust, milles on põhimõtteliselt kaks osa, kõigepealt äh, mitmeaastane finantsraamistik pärast aastat kaks äh, tuhat kakskümmend ja teine teema, võimalikud äh, uued omavahendid Euroopa Liidu eelarves. seepärast paluksin kõigil neil, kes sõna võtavad, teha lühidalt. aga, aga kõigepealt kõigile teile tere tulemast teie, kes te esindate liikmesriikide parlamente ja samuti Euroopa Parlamente iseäranis, tahaksin tervitada proua Jevgenia Angelovat, kes on eelarve ja rahanduskomisjoni aseesimees Bulgaaria Rahvusassamblees, tema juhib meie teist par-, teist paneelkohtumist parlamentidevaheline kohtumine on väga oluline, tugevdavaks sidemeid rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, eriti kui me räägime eelarvest ja maksudest. esimene teema puudutab siis mitmeaastast finantsraamistikku pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, esile, esile kerkivad väljakutsed, uued prioriteedid ja rahastamine otsustav hetk äh, aru pidada rahvusparlamentidega ja Euroopa Parlamendiga, nii et äh, olen parla-, parlamendis otsustanud koostada kaks strateegilist raportit, kõigepealt mitmeaastase finantsraport, raamistiku teemal ja teiseks omavahendite raport, mis võetakse sellel nädalal vastu komisjonis ja märtsikuisel täiskogul. nüüd äh, tollimaksude teema on väga oluline Äh, eriti nüüd, kus me räägime kaubanduslepingutest, aga annavad ainult kümme protsenti Euroopa Liidu eelarve tuludest. Nende raportite eesmärgiks on siis tutvustada Euroopa Parlamendi positsiooni, enne kui Euroopa Komisjon siis oma lõpliku ettepaneku teeb ja seda me ootame siis maikuus. ja teile ka teadmiseks äh, paar fakti meie töökorralduse kohta. kõigepealt, kuidas sõna küsida esiteks, nagu tavaliselt, äh, teeme, mis suudame, selleks, et võimalikult paljud osalejad saaksid äh, oma seisukohta väljendada, isegi kui meie koosolek on täna väga piiratud, seda enam, et meie täiskogu venis äh, pikemaks kui esialgu kavandatud. kõik arvatavasti sõna seepärast täna ei saa aga homme pärastlõunal saame ehk nii-öelda järeleaitamise korraldada. nii et paluksime piirduda kahe minutiga sõnavõttudes. ja seda näete ka kella pealt, kui kõnelete. ja peame ajaga tõesti väga tähelepanelikult ringi käima ja olema väga ranged. Teie laudadel on kahte värvi kaardid esimene on roheline, see puudutab siis mitmeaastast finantsraamistikku, seda teemat, ja teine on kollane, mis puudutab uute omavahendite teemat. kui soovite sõna, siis äh, täitke üks nendest kaartidest ja andke see saali korrapidajale. see käib nii Rahvusparlamentide esindajate kui Euroopa Parlamendi saadikute kohta üldiselt me üritame aega jagada nii, et kaks esindajat rahvusparlamentidest ja üks esindaja Euroopa Parlamendist saavad sõna üksteise järel ja nii edasi. ja proua esinaine, kui vaja, siis võime seda ka muidugi kohandada töö käigus. ja sissejuhatuseks tahaksin anda sõna mõlemale raportöörile, kes tegelevad mitmeaastase finantsraamistikuga Jan Olbricht ja Isabel Toma. ma ei tea, kas esimesena sooviks sõna Isabel Toma. kõnelen prantsuse keeles. kõigepealt tahaksin teid siin tervitada, head kolleegid liikmesriikide parlamentidest ja vaadatuna Brüsselist või Strasbourgist olete tegelikult nagu meie teine pool. mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet, siis me olemegi teineteise teiseks pooleks, sest meie hääletame kulud, kulude üle, teie hääletate tulude üle. nii et peakski, peaksime olema üh-, ühel meelel ja ei peakski olema nii, et me suudame üksteisega hakkama saada. kuid äh, paraku ei kohtu me kuigi sageli teiega ega vaheta mõtteid. ja ma arvan, et me peaksime seda ühtmeelt, üksmeelt palju rohkem tõhustama. mõned väidavad, et meie huvid oleks justkui lahknevad ja erinevad ja mõnikord isegi vastuolus. arvatakse, aga tegelikult e, praegune tulude struktuur Euroopa Liidu eelarves on, on selline, et meile tundub, et liikmesriikide eelarved kasvavad ja vastupidi, kui suurendame Euroopa Liidu eelarvet, siis tundub, et me kahandame justkui liikmesriikide eelarve, Euro-, Euroopa eelarvet. ehk siit selline äh, võrrand, mis tuleb lahendada, ma ei hakka sisuliselt äh, seda rääkima, omavahendite raportöörid räägivad sellest konkreetsemalt, aga see on meie jaoks tähtis. tuleb äh, Euroopa Liidu tulude struktuuri muuta eelarves ja seepärast äh, eelarvekomisjonis te, oleme, teeme ettepaneku, et tulevane mitmeaastane finantsraamistik peaks sõltuma sellest, äh, kuidas muutub Euroopa Liidu tulude struktuur. me kuuleme, küsimus ei ole selles, et Euroopa Liidu eelarve peaks olema autonoomne. küsimus on selles, et me peame päästma täna Euroopa Liidu eelarve. rääkides eelarve päästmisest, päästame me ka Euroopa Liidu. sest hetkel kõik see, mida ette valmistatakse, millest räägitakse, see, mida me näeme, on, et meil on mitmeaastane finantsraamistik aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend, mis on väiksem kui eelmine finantsraamistik, mis oli seotud Horvaatia liitumisega see praegune finantsraamistik äh, on, on sattunud erinevate survete, kärbete objektiks. ja kuidas öelda, siin on olnud ka väga erinevaid sündmusi, intsidente, millel on olnud, äh, mille tegelikuks ohvriks on äh, Euroopa Liidu kodanikud, kes oleksid saanud toetust Euroopa Liidu eelarvest, mõtlen ühtekuuluvuspoliitikale, labor, teaduslaboritele, kõigile kodanikele, üliõpilastele Erasmuse kontekstis, ehk siis kõik need, kes saavad äh, vahendeid Euroopa Liidu eelarvest. aga eriti finant, mitmeaastane finantsraamistik, mis meil nüüd tulekul on ja see, mis meil praegu käsil on, nende osas on meil tegemist väga suurte vastuoludega. Äh, ja kodanikud, kodanikud ei saa sellest kuidagi aru. kõigepealt me ütleme kodanikele, et äh, nüüdsest ei ole meil mitte ainult äh, traditsioonilised Euroopa Liidu poliitikad, ühtekuuluvuspoliitika, põllumajandus, hakkab Euroopa tegelema paljude muude asjadega veel, pagulastega näiteks, võitlema terrorismiga, Euroopa hakkab kaitseküsimustega tegelema, äh, vähemalt kaitsetööstuse vallas Euroopa hakkab tegelema avalike investeeringutega ja nii edasi. loomulikult hakkab Euroopa selle kõigega tegelema, aga mitte keegi ei soovi lisada ühte ainsatki eurot eelarvesse. kõik need, kes, kes kõigist nendest suurepärastest kavadest teatavad, ei ütle meile, kust see raha tuleb. tõsist eh, eelarvekomisjoni liikmetena saame öelda ainult seda, et niimoodi me jätkata enam ei saa. muidugi me oleme nõus selle põhimõttega, et me esit-, ehitasime üles Schengeni, kus ei ole piire, rahvusvahelises kontekstis, mis on keeruline, et meil on vaja Euroopa kaitsepoliitikat, investeeringuid, aga me ei saa seda teha, kui me täiendavaid vahendeid ei leia. siia oleme siis jõudnud praeguseks hetkeks ja seepärast me tõesti tahame esitada tõsiselt järgmise küsimuse, kuidas äh, saab meil olla Euroopa Liidu eelarve, mis on meie ambitsioonide kõrgusel? ja nüüd tulen tagasi arutelude juurde nõukoguga. paljud liikmesriigid on teatanud, et kaksteist miljardit, äh, mis on siis äh, see, see, puudu seoses Brexitiga, et seda raha ei tuleks maksta uuest rahast, vaid tuleks need vahendid kuidagi leida olemasolevast. Öeldakse, et tuleb siis prioriteetide vahel hakata valima ja tuleb hakata kärpima. tuleb hakata kärpima, ütleme, Euroopa Liidu aluseid. meie arvates ja ka eelarvekomisjoni arvates, me küll ei ole veel hääletanud raportit, aga see, mida ma praegu ütlen, see on siis sõltuvuses muidugi reedesest hääletusest komisjonis ja, ja märtsikuisest hääletusest täiskogul, aga siiski äh, me näeme mitte konsensust, kuid siiski suur enamus on põhimõtteliselt äh, ühel meelel Euroopa Parlamendis. kõigepealt meie seisukoht on, et traditsioonilised poliitikad Äh, solidaarsuspoliitikad nagu ühtekuuluvuspoliitika, Euroopa Sotsiaalfond või näite- või ka põllumajanduspoliitika on investeerimispoliitikad ja on ka seotud ühtse turuga. kõik on omavahel seotud ja meie meelest ei ole õige, kui meil on ambitsioonikaid soove Euroopa osas, äh, peaksime siis ütlema, et hakkame kärpima neid tugisambaid, mis on tegelikult ju Euroopa Liidu eelarve aluseks selleks, et äh, oleks võimalik suurendada Euroopa maja. kui me tahame maja suuremaks ehitada, siis me ei hakka äh, vundamenti lammutama, vähemalt selline Euroopa Parlamendi arvamus. ja nagu ma enne ütlesin, tegemist on solidaarsust väljendavate poliitikatega, selliste poliitikatega, mis on seotud ühtse turuga. Need äh, on poliitikad, mida ka kodanikud meilt ootavad ja teisalt jah, need on investeerimispoliitikad, rõhutan veel kord, ühtekuuluvuspoliitika on kõige olulisem investeerimiseelarve mahu poolest Euroopa Liidus. ja siis sohistatakse meile ka kõrva, et üks lahendus võiks olla see, et ühtekuuluvuspoliitika võiks jääda nende regioonide tarbeks, kellel on kõige suuremad raskused aga sellise valiku puhul tekib äh, pikemas perspektiivis oht, keskmises ja eriti pikemas perspektiivis oleks oht siis, et need liikmesriigid, kes ei saa toetust või saavad vähe toetust ühtekuuluvuspoliitikast, väsivad ja netomaksja õiglase äh, tagasi saadud vahendi retoorika muutuks järjest äh, tugevamaks. ma arvan, et see õiglase vastutasu teema on täiesti ajast maha jäänud, sest tegelikult äh, kõik saavad kasu investeeringutest. olgu siis tegemist otsemaksetega, puhasmaksetega või mitte, võta, sageli tuuakse näiteks äh, kas meil, mul ei olnud kümmet minutit kõneaega, ütleb esineja. hea küll, ma siis äh, lõpetan, vabandust, sain valesti aru, härra esimees lõpetuseks siis me lihtsalt tegime lihtsa arvutuse, kui me säilitame olemasolevaid poliitikaid ilma vahendite suurendamiseta, mis on juba iseenesest raske, ja lisame need poliitikad, mis tulevad uutena finantsraamistikku ja mis on olnud kasulikud, nagu võitlus äh, noorte tööpuudusega või äh, küsimused, mis on seotud pagulaste vastuvõtuga või äh, piiridega. me lihtsalt äh, lisasime need ja võtsime arvesse ka nõukogu soovid tulevase kaitsepoliitika osas, kaitsetööstuse osas ja meie arvutus näitab, et lihtsalt selleks, et tulevane finantsraamistik äh, saavutaks üks koma kolm protsenti RKT-st, et me üldse saaksime sellest olukorrast välja tulla ja see on väga-väga mõistlik arv. see võib äh, mõningaid teie seast šokeerida. Te olete võib-olla mõelnud pigem ühe protsendi ümber, aga äh, sellisel juhul tuleb äh, kärpida Euroopa Liidu ambitsioone ja see, seda ei soovi näha parlamendi enamus suur tänu, proua Toma ja nüüd härra Jan Olbricht. suur tänu, härra esimees. paar sõna veel lisaks kaasraportöörina koos äh, proua Tomaga, ma olen pärit Poolast, aga räägin inglise keelt selleks, et arutelu lihtsustada. ja põhimõtteline küsimus, mis meie kõigi ees on, rahvusparlamentide ja meie ees Euroopa Parlamendis on, kas me täpselt teame, mis hakkab juhtuma pärast aastat kaks tuhat kakskümmend? kas me teame, mis hakkab juhtuma Euroopa Liidu eelarvega ja ka erinevate liikmesriikide tegevustega? vastus on me ei tea. me teame, et britid lahkuvad pärast märtsi kaks tuhat üheksateist ja nagu proua Toma kirjeldas, arutelu tiirleb selle ümber, et mida me Euroopa Liidust välja võtame pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, mida me ootame Euroopa Liidust pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, mida me tahaksime teha koos ja mis saavad olema meie ühised tegevused ja kui palju see läheb maksma ja kus see raha on? kas me saame kõike teha? ei. kus on raha ja mis on poliitiline otsus? ja teine küsimus, kas, kas me, meie raha saab olema struktuurifondide jaoks, kas valmis, kas me oleme valmis esimesest jaanuarist kaks tuhat kakskümmend üks? kõik peaks hiljemalt valmis saama kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta keskmel, keskmeks, mida meie parlamendiks no, arvame, on see, et vähemalt määrus peaks olema valmis enne Euroopa Parlamendi valimisi kui me selle tööga enne valmis ei saa selleks ajaks, siis kuluvad aastad kaks tuhat üheksateist ja kakskümmend ja kõik jääb hiljaks ja see ei ole, selles ei oleks midagi uut Euroopa Liidus, aga me siiski tahaksime seda ära hoida ja alustada otsekohe pärast äh, aastat kaks tuhat kakskümmend. see on poliitiline küsimus, kas me oleme valmis seda kiiresti tegema? kuue-seitsme kuuga tavaliselt kulub selleks kaks aastat ja see on päris huvitav näide. see näitab, et selleks on vaja valitsustevahelist kokkulepet liikmesriikide vahel ja on vaja kokkulepet Euroopa Parlamendiga. tuletan meelde, et aastane aru, eelarve siin on meil kvalifitseeritud häälteenamusega hääletus äh, nõukogus. MFF-i osas on nõukogus vajalik ühehäälsus ja sellepärast on need erinevad menetlused ja pärast ühehäälset otsust läheb otsus parlamenti ja praeguse menetluse kohaselt on meil võimalus öelda jah või ei. ja muidugi oleme seda valmis ka tegema, oleme valmis koostööd tegema praegu ja mitte oodata nõukogu järele, me tahaksime aga ka, et nõukogu ja liikmesriigid, kaasa arvatud rahvusparlamendid, et nad näitaksid poliitilist tahet teha seda kõike koos niipea kui võimalik, sest kui nii ei lähe, siis me ei saa valmis enne Euroopa Parlamendi valimisi. meie, see ei tähenda mitte ainult Euroopa Parlamenti, see tähendab meid kui Euroopa Liitu. me ei saa valmis enne, kui vahetub Euroopa Komisjon, kui vahetub nõukogu president, nii et me ei saa, ülemkogu president, nii et me ei saa valmis. nii et nii et ma arvan, et äh, homme räägime sellest ka veel MFF-ist. MFF-i arutelu puudutab kõiki Euroopa Liidu poliitikaid. see on poliitiline arutelu, mis on seotud Euroopa Liidu tulevikuga pärast Brexitit ja küsimus ei ole ainult selles, kui palju see maksma läheb, vaid ka, et mida me tahaksime teha pärast Brexitit koos ja suur tänu. Merci, monsieur Olmrist. suur aitäh teile, härra Olbricht ja nüüd äh, saab sõna kaks tuhat üheksateist äh, eelarveraportöör Daniele Viotti. tal oli algselt äh, kümme minutit kõneaega, aga ta nõustus seitsme minutiga, mille eest ma teda tänan. suur aitäh, nagu öeldud, siis jah, ma alustan siis oma kõnet eelarve kohta ja kõnet kärpides juba. aga ma tahaksin tänada teid kõiki selle eest, et siin viibite Euroopa Parlamentaarne nädal on olnud alati väga oluline meie jaoks selleks, et välja töötada ühised äh, suundumused oma töös. sellel aastal on meil seda eriti vaja, võttes arvesse ka seda, mis kolleeg Toma meile ütles ja mida ütles ka kolleeg äh, Olbrit. meil on vaja ilmselt tõsiselt nende küsimustega tegeleda. kaks tuhat kaheksateist ilmselt äh, on väga oluline aasta me töötame välja uue finantsraamistiku ning samuti äh, toimuvad Brexiti läbirääkimised. sellest tulenevalt kaks tuhat üheksateist eelarve menetlus äh, on äh, keerukas, tegemist on viimase selle mitmeaastase finantsraamistiku eelarvega ja selle näol on tegemist ka viimase võimalusega meie parlamendi jaoks äh, oma poliitilisi prioriteete ellu viia. tahaksin keskenduda kolmele peamisele küsimusele. lisaks äh, meie tavalisele tegevusele, mis äh, Euroopa mm, Parlamendi eelarves on, nagu teadus ja muud küsimused, tahaksin rääkida täna tegelikult pigem sotsiaalsamba ehitamisest. sellepärast, et ma leian, et me peaksime läbi Euroopa sotsiaalpoliitika äh, üritama ka kindlustada Euroopa kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. näeme, et üheks suureks probleemiks on rändevood ja me peame vaatama, kuidas nendega toime tulla, kuid samas toetada ka neid riike, kust rändevood pärit on. me peame üritama Äh, lahti saada neist põhjustest tegelikult, mis sunnivad inimesi rändama. muidugi mõista samuti on oluline Euroopa kaitsepoliitika tugevdamine. nagu Göteborgis äh, valitsusjuhid ütlesid, äh, tähendab seda, et tuleks noorte tööhõivet parandada. siinkohal olen lähtunud ise ka oma kolleegi Muresani suurepärasest tööst äh, kaks tuhat üheksateist me peame äh, ette nägema uued äh, eraldised noorte äh, algatuse jaoks. teame, et väga palju on selles valdkonnas ära tehtud, kuid endiselt ja endiselt me näeme, et siin on tegemist alarahastamisega. varjupaigaamet, Frontex ning rändeküsimused on nõudnud oma nüüd, mis puudutab Euroopa kaitseküsimusi, eh, siis eh, komisjon on kaheteist miljoni eurose ettepaneku teinud, ka kõrge esindaja Mogherini andis oma eelarve, oma allkirja sellele. ka selles valdkonnas tahaksime me edasi liikuda ja muuta Euroopa eh, Liidu oluliseks teguriks äh, rahvusvahelisel tasandil, kuid see tähendab seda, et meil on vaja ka piisavalt rahastamist, et me suudaksime seda ülesannet täita. siinkohal nagu mõistate, on meil vaja tugevat eelarvet, mitte ainult tugevat mitmeaastast finantsraamistikku, vaid samuti järgmiseks aastaks tugevat eelarvet. meil on vaja strateegilist nägemist ning me ei saa lähtuda mitte ainult majanduslikest aspektidest. viimastel aastatel me oleme näinud, kuidas Euroopa eelarve on killustunud, meil on äh, väga palju ka väliseid äh, finantsinstrumente ning me ei, ei ole suutnud võib-olla täiel määral tagada äh, vajalikku demokraatlikku parlamendipoolset kontrolli. Nende aastate jooksul mil erinevad finantsinstrumendid on vastu võetud nagu EFSI, oleme me töötanud äh, selle nimel, et oma äh, eesõigused maksa panna, mis tulenevad meile aluslepingutest. me näeme, et kui meid eiratakse, siis see võib endale kaasa tuua pigem tehnokraatliku lähenemise, mis veelgi kaugendaks Euroopa Liidu kodanikest. Euroopa Parlament, nagu me teame, üksinda aga tihtilugu ei suuda vastu seista alati nõukogule survele nõukogu nõuab äh, ühest küljest üha rohkem algatusi Euroopa Liidu poolt äh, selleks, et me tuleksime toime äh, liikmesriikides tekkinud puudujääkidega, kuid samas me näeme, et on probleeme sellega, kui tahame lisavahendeid Euroopa eelarve jaoks. Teie, kes te olete rahvusparlamentides, ja meie, me peaksime koos ära kasutama neid päevi, mil me saame koos töötada ja me peaksime arutama neid küsimusi, nii et kui te tagasi pöördute oma kodumaale, siis saaksite avaldada survet omavalitsustele. ja kui me teeme eh, seda kõik koos, te teate, et, et eh, märtsis toimuvad meil ka valimised, ma ei tea täpselt, mis siis juhtuma hakkab, aga meil on vaja Äh, jõuda sellise mehhanismi, mis võimaldaks meil läbirääkimiste käigus äh, institutsioonide vaheliselt samuti oma tahet peale suruda. meil on vaja ka selleks ühist äh, tööstrateegiat ja sellepärast, et meie teiega oleme ju otseselt valitud ning oleme Euroopa kodanike esindajad. selline ühine strateegia võimaldaks meil jõuda eesmärkideni äh, ja sellise eelarveni, mis võimaldaks meil toime tulla nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad ning me suudame pakkuda paremaid väljavaateid kõikidele Euroopa kodanikele, aitäh! aitäh, härra Jüti! Te rääkisite mitmeaastase finantsraamistiku paindumatuse tagajärgedest. sellepärast, et kui tegemist on tõesti taolise paindumatu korsetiga, äh, mida tuleb kanda seitse aastat, aga kui samas toimuvad teatud ettenägematud sündmused, siis selleks on vaja leida teatud äh, kõrvalteid eelarvekomisjonis äh, oleme me koostanud nii-öelda eelarvelise galaktika. Te näete, millel, milline see välja näeb siin on usaldusfondid, äh, spetsiifilised finantsinstrumendid ja muu. ma ei tea, kas teil oma parlamendides on äh, hea ülevaade sellest. ma pole kindel, et te ise suudate ka kõiki neid instrumente kontrollida. Äh, igal juhul Euroopa parlamendi jaoks on tegemist ühe teemaga, kus on meil vaja tõesti väga tähelepanelikud olla ja me töötame selle nimel, et tagada taas kord eelarve ühtsus. suur aitäh härra Viotile, te saite napilt seitsme minutiga hakkama, nüüd annan sõna jällegi seitsmeks minutiks kolleeg Hordi Soolele. suur aitäh, räägin inglise keeles ja esmalt sooviksin tervitada soojalt kolleege parlamentidest tahaksin välja tuua mõned äh, aspektid seoses tulevase mitmeaastase finantsraamistikuga. esiteks, kaks tuhat kakskümmend järgnevale mitmeaastase finantsraamistikule nagu eelarvete poliitika, aga veelgi enam äh, raamistiku puhul, mis on ju aluseks mitmele aastale siin me ei räägi mitte ainult arvudest, vaid peaasjalikult just poliitilisest nägemusest. eelarve äh, ju äh, see mitmeaastane finantsraamistik kajastab meie poliitilisi prioriteete, sellest tulenevalt me peame kõigepealt paika panema, mis me tahame teha, mida me enam teha ei taha, mida me üldse ei taha teha, kuidas edasi liikuda me peame selgeks tegema, millised on meie poliitilised eesmärgid ja seejärel peame vaatama, kuidas need eesmärgid arvudeks äh, muuta. siin peamiseks äh, küsimuseks ongi see, kuidas rahastada ühiseid eesmärke. küsimus on selles aga ka, kas meil on sellised ühised eesmärgid, kas meil on ühine jagatud nägemus sellest, milline peaks olema Euroopa Liit järgnevatel aastatel? kas äh, meil on käimas äh, tõsine põhjalik arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle enne seda, kui me otsustame ära mitmeaastase finantsraamistiku küsimuse ja kui me oleme nõus, et selline debatt on olnud, siis kas me oleme suutnud ühistele järeldustele jõuda? Äh, hoolimata komisjoni headest kavatsustest on mul teatud kahtlusi siin. teiseks me peame teadma, kuhu lähme, aga samuti peame mõistma, kus me praegu oleme. fakt on see, et Euroopa Liidu eelarve ulatub ühe protsendini liikmesriikide äh, ühtsest kogutulust, see tähendab kahe ja, ja see äh, tendents on isegi äh, vähenenud, hoolimata sellest, et väljakutseid on üha rohkem meie ümber minu jaoks praegune eelarve tegelikult ei kajasta kõrgeid ambitsioone ning selget äh, poliitilist suundumust äh, tugevama integreerituma Euroopa Liidu poole. sellest tulenevalt ma usun, et siin parlamendis peame me olema ambitsioonikad ning äh, tegema ettepaneku ressursside kohta, mis kajastaks nii meie poliitilist tahet kui ka pühendumust integreerituma ning tugevama Euroopa suunas kolmandaks. meie jaoks peab eelarve olema selgelt seotud kestliku arengu eesmärgiga, nii nagu me seda mõistame kõikehõlmavalt. ehk siis Euroopa Liidu eelarve peab, peab pakkuma vastust kestliku arengu äh, väljakutsetele. meil on vaja Euroopa lahendust sellele vägagi äh, kiireloomulisele probleemile. järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab katma selliseid prioriteete nagu eh, suurenevad ebavõrdsused inimeste ning territooriumite vahel Euroopa Liidu siseselt. meil on vaja eelarvet, mis keskenduks planeedi kaitsmisele, me peame võitlema kliimamuutuste vastu ning eh, kiirendama energiasiiret nagu te teate, Pariisis Ameerika Ühendriigid, äh, äh, Euroopa riigid kirjutasid alla Pariisi kliimakokkuleppele ja ratifitseerisid selle, aga nüüd on vaja ka tulemusi uus eelarve peab olema roheline. mõned aastad tagasi Barroso tegi ettepaneku et, et kakskümmend protsenti peaks vähemalt olema suunatud eelarvest kliimale, siis nüüd me plaanime oluliselt seda osa suurendada vähemalt kuni kolmekümne protsendini järgmises finantsraamistikus. seda selleks, et paremini arvestada uute rahvusvaheliste pühend-, lubadustega nagu Pariisi kokkulepe või siis kestliku arengu eesmärgid. kliimakulutuste väljaarvutamise meetod tuleks läbi vaadata selleks, et äh, meetod oleks kõigehõlmavam, paremini mõistetav ning paremini kasutatav ning et seda oleks võimalik ka kontrollida kergemini. üheks prioriteediks peaks veel olema tulevikku äh, rohkem investeerida tulevastesse põlvkondadesse, tegevustesse, initsiatiividesse, siin räägin nagu sellistest mm, programmidest nagu Erasmus, noorsooalgatus, teadustegevus, tulevased taristud ning samuti kuna me tihti unustame, peaksime siiski ka kultuuri rohkem investeerima. teadus ning innovatsiooni investeerimine peaks suurenema et peaksime keskenduma eelkõige just keskkonna ning sotsiaalaspektidele. teadusvaldkonna kulud peaksid olema suunatud rohelisele teadusele ning arengule ja seda suuremal määral võrreldes eelmise finantsraamistikuga. Connecting Europe Facility puhul peaksime keskenduma rohkem piiriülestele äh, küsimustele, transpordivõrgustikele ning rohelisele energiale. ja lõpetuseks meie prioriteediks on ka see, et Euroopal peaks proaktiivsed rände ning integratsioonipoliitikat arendama ning see eesmärk peaks olema kaasatud samuti järgmisesse mitmeaastasesse finantsraamistikku. ma kardan, et kui me räägime rände küsimustest, siis peaasjalikult keskendutakse Euroopa Liidus julgeolekule ning sellele, et me peame oma välispiire kindlustama, aga me peaksime pigem arukalt juhtima rändevooge ning muutma rände legaalseks, turvaliseks, peame pakkuma humanitaarabi, eh, siis seadma alternatiivsed programmid ümberasustamiskavadele, selleks, et rohkem oleks võimalik sisserändeid vastu võtta ning peame samuti pakkuma neile seaduslikku tööd ning haridust lõpetuseks, Euroopa Liit peab poliitiliselt ja rahaliselt olema sidus, see tähendab seda, et peame silmas pidama alati seda, mida me soovime saavutada Euroopa Liidus. ja see, mida me Euroopa Liidu siseselt tahame saavutada, pea, seda me peame ka Euroopa Liidu väliselt edendama, see tähendab inimõigusi, kuid samuti kestlikku arengut ning selleks on meil vaja tugevamat Euroopat äh, maailma tasandil. aitäh, härra, härra Sule. nüüd annan sõna äh, headele kolleegidele, kes sõna on palunud. ma näen, et ainukesed rohelised kaardid on siia jõudnud liikmesriikide parlamentidest. Euroopa Parlamendi äh, saadikud ei ole märku andnud ma siiski näen, et äh, nüüd on tekkinud huvi. proua Ann Mulder Hollandist. Eh, vabandage, ma ei ole küll proua, ma olen pigem härra. ja jätkan äh, hollandi keeles. nii et eelarve äh, tuumik seisneb valimises ja sellepärast, et ähm, see on oluline kõikidele, eh, kes eelarvega tegelevad ja see tähendab, et me peame ka poliitilises plaanis väga keerulisi eh, valikuid langetama ja meil on äh, näiteks ka ettepanekute hulgas äh, sellised ettepanekud, kus me peame vaatama, et kui me sellega edasi läheme, siis me peame ka vaatama, kus me kärbime ja loomulikult me peame rääkima mitte ainult rahast, vaid ka eesmärkidest. Euroopa Parlament ütleb, et, äh, et me soovime rohkem kulutada ja me peame, soovite ka selgitada, et see vajalik on. aga kui te soovite rohkem kulutada, siis see tähendab seda, et rahvusparlamendid peavad ise siis kärpima või siis peavad makse tõstma ja uskuge, et see meid eriti populaarseks ei muuda, sellepärast et kui me ütleme, et Euroopa ei soovi eh, kärpida sääste ja seetõttu peame meie kärpima eh, näiteks tervishoiu osas või makse suurendama, nii et sellega me kindlasti Euroopat eh, populaarsemaks ei muuda. ja samuti Brexit muudab Euroopa väiksemaks, see tähendab väiksemat parlamenti, väiksemat eelarvet, aga miks siis siin ei kajastu, nii et mul tekib tõesti selline küsimus, miks see siin ei kajastu? nii et äh, mis puudutab äh, lisakulutuste äh, ettepanekuid, siis me peaksime ka vaatama seniste kulutuste tõhusust, sellepärast et tihtipeale me näeme, et kui Kontrollikoja esindajad tulevad, siis me näeme, kuidas on tühje lennujaam, tühje sadamaid ehitatud maksumaksja rahaga ja see ei ole päris see, mida Hollandi maksumaksja soovib näha ja mis puudutab Euroopa makse, siis ähm, ma tean, milline seisukoht on, aga me ei peaks sellega alustama, sellepärast et kui hollandlased näevad, et tulevad veel Euroopa tasandi maksud, siis nad üldse pöörduvad ähm, Euroopast ära, nii et jätame selle sinna paika. mida siis Euroopa peaks tegema? Euroopa peaks äh, suuri piiriüleseid probleeme lahendama, millega liikmesriigid üksinda hakkama ei saa, näiteks kliimaküsimused, julgeolek, ränne ja me peaksime ka vaatama, mis praegu eelarves juba hõlmatud on ja millised eh, prioriteedid peaksid meil olema peale aastat kaks tuhat kaheksateist, aitäh! Merci, monsieur Müld-. suur aitäh, härra Mölder! ja nüüd proua Margarita Marques. Merci, president, je remercie suur aitäh teile ja ma tahaksin tänada ka kõiki kõnelejaid, raportööre, variraportööre. Te rääkisite mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisest ja sellega seoses tahaksin tõstatada kolm punkti. esiteks ühtekuuluvus, siinkohal toetan Isabelli poolt öeldud, eriti kui me tahame ühtekuuluvust kui me ei taha ühtekuuluvust hapramaks muuta. ei, ühtekuuluvuspoliitika peab olema tugev ja peab vastama uutele väljakutsetele ja see on ka põhjuseks, miks mina enamasti räägin ikka uuest ühtekuuluvuspoliitika põlvkonnast, sellepärast et meil on vaja ühtekuuluvuspoliitika alla kaasata te ka teisi poliitikaid, näiteks kui me räägime sisserändajate äh, integratsioonist, nagu ka Hispaania kolleeg äh, vannis, siis äh, metropolides selleks, et äh, tööturule pääseda, äh, koolis käia ja nii edasi, meil on vaja ühtekuuluvusprojekte. sellepärast on meil vaja just nimelt ühtekuuluvuspoliitika viia kooskõla uute väljakutsetega ja mitte teda muuta nõrgemaks. teiseks, omavahendid. jah, tõepoolest me peame suurendama liikmesriikide osalust, selles suunas on tehtud ka ettepanekuid. me peame alustama läbirääkimisi selleks, et äh, need liikmesriigid, äh, kes enamasti ei ole valmis suuremal määral osalema Euroopa Liidu eelarves, me peaksime neid veenma selles, et uued väljakutsed nagu näiteks kaitsepoliitika, piiride kaitse, äh, see on poliitika, mis puudutabki neid riike, kes äh, vahel leiavad, et on keerukas rohkem osaleda Euroopa Liidu eelarves. meie peaminister on väljendanud oma avatust äh, seoses finantstehingute maksu väljatöötamisega, digitaalmajanduse edendamisega ning selle maksustamisega ning ka süsiniku maksustamisega. proua, meil on omavahendite kohta äh, teine voor hiljem jah, hästi. kolmandaks, Portugali parlament lõi erikomitee selleks, et mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimistel silma peal hoida. ja see puudutab siis nii praegust etappi, kus me räägime uue mudeli väljatöötamist ning samuti siis kahepoolseid läbirääkimisi hiljem Portugali ning institutsioonide vahel. suur aitäh! Jose Manuel Fernandez, Portugali saadik. suur aitäh! Te teate, et kaks tuhat kakskümmend strateegia on äh, äh, tõendiks äh, meie raskust, kõik liikmesriigid on selle heaks kiitnud. üks protsent eelarvest, üks protsent on see, millega me tahame kõike teha. aga see on väga väike protsent, võttes arvesse meie ambitsioone me ei tohiks aga lähtuda sellisest meetodist. meil peaks olema äh, mitte ülalt alla, vaid alt üles äh, meetod, me peaksime liitma, mitte lahutama. ja iga liikmesriik peaks saama ütelda, mida ta soovib ja muidugi tuleb selles kokku leppida, äh, mida soovitakse teadustöö jaoks, innovatsiooni jaoks, noorte jaoks, ühtekuuluvuspoliitika jaoks, rände jaoks, solidaarsuse jaoks ning seejärel liidame kõik need soovid kokku ja seejärel peame vaatama, mis arvuni jõuame. ja siis vaatame, mitu protsenti. parlament räägib ühest koma kolmest protsendist. kaks tuhat kakskümmend eesmärgid äh, ei ole veel täidetud. meil on ka uusi väljakutseid, ränne, julgeolek, kaitseküsimused. me tahame olla ka ju kodanike ootuste kõrgusel, ka Brexit on toimumas see tähendab äh, äh, kümme miljardit eurot vähem äh, iga aasta. üks koma kolm protsenti, see ei ole teab kui palju, sada seitsekümmend viis miljardit aastas, see ei ole täiesti uskumatu summa, aga see võimaldab meil ühte ja teist teha. ja lõpetan nõukogu ei peaks ka selle vastu olema, sellepärast et kui me võtame arvesse liikmesriikide avaldusi, kõikide liikmesriikide avaldusi, siis üks koma kolm protsenti tegelikult ei oleks piisav, võttes arvesse seda, mida Euroopa kodanikud meilt ootavad. Merci, merci. suur aitäh teile. kolleeg Vasil Kokos, Rumeenia. mulțumesc, domnule președinte Dezbaterea privind viitoarea finanțare a Uniunii. suur aitäh! me räägime Euroopa Liidu tulevasest rahastamisest, aga seda ei ole võimalik äh, teha ilma, et me ei õpiks äh, minevikust äh, ja ka praegusest mitmeaastasest finantsraamistikust. vahendid, mis Euroopa Liidu jaoks on eraldatud, on leidnud kasutamist selleks, et me tuleksime toime erinevate kriisidega ning täidaksime Euroopa Liidu prioriteete. aga me näeme, et madala ressursside tase ei ole lihtsalt piisav selleks, et me suudaksime Euroopa Liidu kõiki poliitilisi ambitsioone täita. sellest tulenevalt on meil vaja muuta Euroopa tulude eh, struktuuri Äh, nagu tegi sellekohase ettepaneku ka Maarja Monti Grupp kaks tuhat kuusteist. Äh, meil oleks vaja stabiilsemad, kestlikumad, äh, ettenähtavamad mitmeaastast finantsraamistikku, mis oleks mõistetav, läbipaistev ka kodanike jaoks. meil on vaja toimivat omavahendite, tegelike omavahendite süsteemi, mis oleks, mis panustaks suuremal määral Euroopa Liidu eelarvesse vähemalt poole võrra oleks rohkem äh, vaja. meil on vaja paremat tasakaalu liikmesriikide eelarvete ning ka Euroopa Liidu eelarve vahel. meil on vaja ka suuremat läbipaistvust ning demokraatlikku kontrolli sissetulekut üle. praegu Euroopa kodanikel ei ole piisavalt usaldust Euroopa Liidu tasandi poliitika vastu. seda selle tõttu, et viimastel aastatel on Euroopa Liidus olnud kasutusel erinevaid äh, rahastamismehhanisme, raha on eraldatud, kuid äh, vastutust ei ole kantud. praegune süsteem on liigselt keerukas ja seda keerukast struktuuri on vaja muuta. meil on vaja Euroopa Liidu eelarvet, mis vastaks tegelikult ka kodanike prioriteetidele. suur aitäh, Joel Giraud. Prantsuse Rahvusassamblee finantskomisjoni raportöör. jah, suur aitäh. me räägime omavahenditest hiljem, aga me kõik oleme mõistnud, et Ühendkuningriigi lahkumine muudab eelarveküsimused keerukamaks, kuid samas pakub meile võimalust läbi arutada uuesti teatud äh, teemad. eelmisel aastal Tallinnas ma juba ka panin rõhku sellele need allahindlused. Te teate, et Prantsusmaa on alati olnud äh, allahindluste vastu, aga ma tahaksin siinkohal ütelda, et meie maksame näiteks miljard eurot rohkem kui mõned teised suured riigid, samuti äh, käibemaksumäära äh, alandamine, kõik see on tegelikult mõneti allahindlus. ilmselt äh, tuleks läbi vaadata igaühe osaluse ning pean ütlema, et tunnen rõõmu Saksamaal saavutatud kokkuleppe üle, mis puudutab osalust ühtekuuluvuspoliitika kohta. jah, seda mainiti siin äsja, ühtekuuluvuspoliitika on hädavajalik Euroopa projekti tuumik, aga tundub olevat normaalne, et rikkamad aitavad vaesemaid, see on solidaarsuse aluspõhimõte. aga selleks, et teatud riikide osalus ei osutuks liiga kõrgeks, kas ei oleks võimalik osa tõukefondidest suunata nendele territooriumitele, mis kannatavad kõige rohkem üleilmastumise all. või võib-olla oleks meil vaja rohkem struktureerivat poliitikat nagu makromajanduslikku strateegiat, tegemist on selliste juhtlõngadega, mida me võiksime kaaluda. suur aitäh ja sõna saab äh, proua Kardja Sabal Euroopa Parlamendist suur tänu, härra esimees. kui me räägime nüüd eelarvest ja Euroopa Liidu tulevikust, siis me kuuleme ikka ja jälle, et me peame vähemate vahenditega rohkem ära tegema. ja ja see tekitab alati minus huvi, sellepärast et kui me räägime detailidest, siis me näeme, et vähemate vahenditega rohkemat ei ole võimalik lihtsalt saavutada, me näeme seda igapäevaselt ja me peame seda ka väga selgelt välja ütlema ja seetõttu tekib küsimus, et kui me soovime rohkem ära teha, siis me peame ka rohkem eh, raha selleks ette nägema. või siis me peame arvestama sellega, et eh, et me ei saa Euroopa tasandil eh, poliitikaid ajada, sellepärast et meil ei ole lihtsalt piisavalt vahendeid selleks ja praeguse eh, mitmeaastase finantsraamistiku eh, kestel me olime silmitsi eh, rändekriisiga ja kui me soovime ka Euroopa Solidaarsusfondi luua, siis me pidime järelikult järgnevat teistest programmidest raha ära võtma selleks, et me saaksime rohkem ära teha. see näitab juba, et me ei saa vähemate vahenditega rohkem ära teha. me peame see, seega ka langetama otsuseid, see puudutab näiteks ka ähm, ühist põllumajanduspoliitikat, vaatama, kas me soovime seda Euroopa Liidu tasandil edasi viia või siis midagi renatsionaliseerida, et me peame ka vaatama, mida me soovime riigi tasandil teha ja mida Euroopa tasandil. ja see puudutab ka ühtekuuluvuspoliitikat, sellepärast et äh, kui solidaarsust ähm, rikkamatelt äh, vaesemate poole ei ole, siis me peame leidma mingisuguse tasakaalumehhanismi. ja ühtekuuluvuspoliitika on olnud, toonud kasu ka jõukamatele piirkondadele. ja nüüd äh, tulen teise küsimuse juurde. nimelt paindlikkuse küsimus nii et äh, me peame vaatama ja otsustama nüüd, mis järgmise kümne aasta jooksul juhtub. aga meil on vaja suuremat paindlikkust, sellepärast et me ei oska ju ette arvata, mida järgmise kümne aasta jooksul äh, juhtuma hakkab. ja mm, oluline on arvestada ka valimistega aastal kaks tuhat üheksateist. ja mm, me peame survestama ka ähm, riiklikke valitsusi nimelt ma leian, et see, mis Portugalis tehti, on väga hea, nimelt seal loodi ka eraldi komisjon, mis tegeleb siis mitmeaastase finantsraamistikuga, aitäh. John Verrat, Iiri parlamendi äh, finantskomisjoni aseesimees. suur tänu, härra esimees, mõningad lühikesed äh, märkused ka minu poolt me teame, et siin räägitakse eelarve kontekstist väga palju Brexitist, räägitakse ka äh, Brexiti järgsest mõjust eelarvele. aga me äh, võtame kõik, äh, kasutame igast võimalust selleks, et rääkida ka sellest, millised on Brexiti mõjud Iirimaale, tegime seda ka teie viimase delegatsiooni visiidi käigus ja me peame ka vaatama, millised on siis Brexiti mõjud ja sõltuvalt äh, sellest, äh, milline see Brexit olema saab ja kuidas see meie oma äh, majandust mõjutab, meie SKP-d mõjutab, siis meil on tegu praegu taastuva majandusega ja mm, neli kuni üheksa protsenti siis meie iga-aastasest eelarvest ähm, on otseselt seotud ka Brexiti mõjudega. ja me peame ka vaatama, äh, kuidas Brexit mõjutab ähm, ka teisi piirkondi ja kindlasti Iirimaad mõjutab see rohkem kui teisi. ja siin räägiti ka erinevatest prioriteetidest, samadest, näiteks ränne mõjutab vägagi suurel määral mõningaid liikmesriike ja kes on siis nii-öelda mm, esijoonel ja ja samuti räägiti siin äh, kaitsepoliitikast, ma tean, et juba see mõiste ise ähm, tekitab siin eriarvamusi ja me peame keskenduma ka küberjulgeolekule, investeerima sellesse, nii et ka äh, see on seotud oluliste poliitiliste otsustega, nii et siin ei, see ei ole seotud ähm, mitte ainult äh, siis ähm, sõjalise eelarvega, vaid äh, küberjulgeoleku jaoks on olulised ka teised telurid. on kulu? Maria de Marangulo. Buenas tardes eh.... tere pärastlõunat järgmine mitmeaastane finantsraamistik peab kajastama meie eh, visiooni tugevamast ja integreeritumast eh, Euroopa Liidust ning tugevam ja lõimunum eh, Euroopa Liit on selline, mis saab ka paremini hakkama Euroopa kodanike prioriteetide ja nõudmistega ja mis puudutab meie siseturgu, siis eh, ühtset turgu, siis see on üks olulisemaid elemente ja, ja mitmeaastase finantsraamistiku üheks eesmärgiks peabki olema selle ühtse turu edasiviimine, edendamine. ühtne turg tagab jõukuse ja tagab ähm, ka majanduskasvu meie kodanikele. ning seetõttu meie leiame, et väga tihedalt on seotud mitmesse finantsraamistikuga ja ühtse turgu, turuga, ka konkurentsivõimekus, jätkusuutlik areng ning äh, samuti ka põllumajanduspoliitika ning ka vastavad ähm, kulutused ja ka ühtekuuluvuspoliitika, aga kõik need äh, kulutused peavad olema pigem justkui investeeringud Euroopa tulevikku. ja viimastel aastatel me oleme näinud, et ühtekuuluvuspoliitika ja ka Euroopa põllumajanduspoliitika on olnud kõige olulisemad Euroopa Liidu investeerimispoliitikad ning need on olnud ka väga positiivsed erinevate piirkondade lähenemise ja ühtlustumise jaoks. ja samuti olid need oluliseks ka mm, võimendus, mm, võimenduseks ka meie piirkondade ja põllumajanduspoliitika jaoks. niisiis parem majanduslik sotsiaalne ähm, ühtekuuluvus on äh, oluline meie eelarve jaoks ja see on oluline ka meie ähm, kodanike jõukuse jaoks. ja veel üks märkus äh, uute ähm, vahendite süsteemi jaoks. see on äh, kõik väga keerulisemaks muutunud, see ei ole enam läbipaistev ja äh, mitmeaastane finantsraamistik peale aastat kaks tuhat kakskümmend annab meile hea võimaluse selleks, et seda ressursside osa lihtsustada ja samuti tuleks ära kaotada ka tagasimaksed, see oli seotud eelkõige just sellise süsteemiga, mis lähtub siseriiklikust ähm, RKT-st, aitäh. suur tänu, härra esimees. austatud kolleegid Brexit ei ole põhjus, äh, miks äh, vahendeid äh, kärpida, ütleb proua Gretu Rumeeniast. nimelt seda hetke võiks näha ka võimalusena selgitada, et, et millist Euroopa Liitu me soovime, me peame seadma prioriteedid ja siis vaatama ka, millised on vaja, vajalikud eelarvelised vahendid selleks, et neid prioriteete ka saavutada ja siin tuleb arvestada nii siseriiklike vahenditega kui ka Euroopa Liidu tasandiga. me peame kõik jagama seda visiooni, vahetevahel eh, meil on justkui tagurpidi olukord, et meil on küll raha olemas ja siis me peame ka vaat-, ja siis vaadatakse, et kes on kõige tugevam, saab sellele rahale esimesena ligi. nii et eh, te mäletate kindlasti seda eh, pikkade nugade ööd ülemkogus, kus vahendite pärast võideldi nii et MFF, ähm, nii nagu see endis, ennem oli, see enam selliselt ei toimi. Euroopa Liit ähm, tuleb ähm, hästi selgitada äh, selleks, et saada sellele ka demokraatlik toetus, nii et paindlikkus on oluline. aga me peame ka vahendite kulutused paremini läbi vaatama, selleks et rahastada Euroopa poliitikaid ja ka paindlik turvalisus on siin oluline ja Euroopa Liidu poolne lisandväärtus tuleb samuti tagada. aga kõige olulisemaks lisandväärtuseks on ikkagi see, et Euroopa Liit oleks äh, tugev, elav ja pea, suudaks ka vastu seista erinevatele populistlikele suundumustele. oluline on see, et me ise Euroopa Liitu ei hävitaks. ning hetkel ma sooviksin välja tuua Ehm, mõningad ootused, mis on seotud ehm, Euroopa Liidu ehm, eelarvega, nimelt ühtekuuluvuse rahastamine ja samuti sotsiaalselt ühtne Euroopa makroökonoomika tugevdamine. samuti kvaliteedi jagunemine, võrdne jagunemine ja samuti vahendite Ähm, jagamine vastavalt eesmärkidele, nii et äh, meie ei soovi mingit äh, finantsministrit, äh, kui tal ei ole ka vahendeid. kui tal ei ole tegutsemiseks vahendeid, see tähendab siis eelarvet, aitäh. Merci, je vais demander à nos deux rapporteurs. tere, ma palu-, tänan, paluksin meie raportööridel teha kokkuvõte sellest arutelust, võib-olla tõesti ühe minutiga mõlemad. tahate, et ma ütleksin jah või ei, jah? ma arvan, et äh, nagu tavaliselt äh, poliitikas on meil erinevad arvamused ja see muudabki poliitika huvitavaks ja mõned meist äh, on seda meelt, et me peaksime välja selgitama, mida me Euroopa Liidult tahame, me tahame rohkemat. see ei tähenda ka seda, et me tahaks suuremat eelarvet, aga küsimus on, kas me tahame jääda sama standardi juurde, mitte sama eelarvega. kas me peame jääma sama standardi juurde enne Brexitit, mis meil oli enne Brexitit, või tahame muuta standardit? kui me tahame säilitada poliitikate sama standardi, siis on hädavajalik täpsustada, palju see maksma läheb ja kust see raha leitakse. olgu siis liikmesriikide panuste või omavahendite läbi küsimus ei ole suurema eelarve tegemises, meie sooviks ei ole suurem eelarve, aga parlamendina, esindades erinevaid fraktsioone, tahame väga selgena, selgelt välja öelda, et meie arv, soov ei ole kahandada Euroopa Liidu ambitsioone. ja kui liikmesriikide valitsused niimoodi otsustavad, et nad tahavad midagi uut lisada, nagu kaitsevaldkond, nagu julgeolek, siis meie küsime omakorda, hästi, me oleme nõus, aga kui on uued väljakutsed, kus siis raha on? kus on siis raha uute väljakutsete jaoks? me kas määratleme need väljakutsed ja leiame raha või mitte. meie loomulikult leiame, et tuleb need väljakutsed ka lisada, kuid siis on hädavajalik selgitada välja, kus leitakse raha ja eelarvet tuleb tõustada mõistlikul moel suur tänu ja nüüd Isabel Toma. üks minut. Äh, üks minut, sellega ma tahaksin täpsustada ühte väga olulist asja. me ei taha suurendada eelarvet. me tahame jätta ta umbes selliseks, nagu ta on enne brittide lahkumist. sest esiteks me ei ole valmis kahandama oma ambitsioone praegu ja mitte mina ei ütle seda vaid ka nõukogu arvab seda. ja, ja lisaks me tahame uusi ambitsioone ellu viia, nii et öö, äh, olgem loogilised. ja tahaksin härra Mulderile öelda, et seda me täpselt just ütlemegi. me ei taha uusi programme ilma uute ressurssideta. jah, kui me tahame uusi programme, siis on vaja uusi ressursse. igal juhul selle kallal me töötame ja lõpetuseks äh, tahaksin tänada Portugali parlamenti selle suurepärase algatuse eest. loomulikult äh, ma loodan, et äh, see kannaks vilja kõigis rahvusparlamentides äh, ja Albrecht ja teised eelarvekomisjoni kolleegid loomulikult ka on valmis teiega kohtuma kogu selle perioodi vältel. suur tänu! ja enne kui me läheme teise vooru juurde, annan sõna proua Jevgenia Angelovale kas tohiksin teha üleskutse? Te esindate rahv-, rahvusparlamente ja me räägime Euroopa lisandväärtusest. kas ei ole mitte selliseid kulutusi, mis nüüd üleilmastumise kontekstis, mida tehakse liikmesriikides, ei ole nii tõhusad, kui me loodaksime? kas teatud tegevuste puhul ei ole nüüd tulnud aeg ühiselt hakata nendega tegelema Euroopa tasandil, teiste sõnadega, kui Euroopa eelarve suureneks, siis samas liikmesriikide eelarved peaksid kahanema täpselt äh, vastaval määral. see võimaldaks näidata, et meil on olemas Euroopa Liidu tasandi lisandväärtus, kosmosepoliitika, näiteks kaitsepoliitika, julgeolek, ränne, võib-olla teatud liikmesriikides tehtud kulutused ei ole enam nii tõhusad, kui me sooviks ja võib-olla oleks targem äh, vahendeid siirata Euroopa tasandile, näitamaks, et üldiselt avalike kulutuste suurenemine Euroopa Liidus, Euroopa Liidu eelarvest ei too endaga kaasa avalike kulutuste suurenemist Euroopas. ja nüüd ma annaksin teile sõnajärje üle, proua on keeluga. siis me peame ka nüüd äh, raport, teised raportöörid kutsuma. kutsun siia Jaanus Levandovski ja Gerard Depree siia laua taha. Daniele Viotti nous quitte également. Daniele Viotti ka lahkub laua tagant. ja Alain Lamassoure nous rejoint. ja meiega ühineb ka Alain Lamassoure Thank you, honorable chair. suur tänu, härra esimees. head kolleegid, on suur rõõm olla kaasjuhatajaks koos härra Artviga eelarvekomisjonide kohtumist, mis ühendab Rahvusparlamente ja Euroopa Parlamendi eelarvekomisjoni. teate loomulikult, et Bulgaaria võttis üle nõukogu eesistumise esimest korda see on meie jaoks uus, kuid me töötame selle nimel, et me võiksime võimalikult äh, häid tulemusi saavutada. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid on korduvalt näidanud, et nad ei ole kuidagi rivaalid või võistlejad. ma olen veendunud, et me saame Euroopa kodanike huvides koos tööd teha, tugevdada demokraatiat meie ühistöö saab võib-olla tõhus vahend Euroopa, kodanike lähendamiseks Euroopa Liidule. ma arvan, et sellise koostöö tõhustamine on tee, peaks olema teetähiseks iga Euroopa Liidu poliitika jaoks koostöö parlamendi liikmete vahel on eriti oluline tänases maailmas, kus on tõusuteel populism, järjest vähem on usaldust avalike institutsioonide vastu üldiselt peame meeles, mis on Euroopa projekti sisu, nagu selle sõnast koostöö, konkurents, solidaarsus. konkurents, mis stimuleerib, koostöö, mis tugevdab ja solidaarsus, mis ühendab. peame kasutama ühist selliseid poliitilisi ja intellektuaalseid jõupingutusi, leidmaks parimaid lahendusi, mis peegeldaksid kõikide eurooplaste ühist tahest koos jätkata, saad, samas ületades raskusi noored haridusasutused peavad etendama väga olulist rolli Euroopa tulevikus, tuues uut energiat ja ideid sellesse, kuidas reformida Euroopa Liitu, kuidas olla meie kodanike ootuste kõrgusel. on eriti murettekitav, et esimest korda pärast teist maailmasõda on tekkinud tõsine oht, et tänased noored täiskasvanud võivad äh, osutuda vaesemateks kui nende paremad, vanemad Euroopa Liitu peetakse kas liiga kaugeks või liiga sekkuvaks igapäevaellu. kodanikud soovivad, et Euroopa Liit leiaks praktilisi lahendusi kriisidele meie ees, olgu siis tegemist finants, majandus, sotsiaalkultuuriliste teemadega. ja peamiselt küsivad nad, kuidas Euroopa Liit parandab nende elatustaset ja nad ootavad selget vastust ja nüüd on meie kõigi teha, parlamendiliikmete teha kodanikele selle vastuse andmine, nii et see oleks ka täiesti aus vastus. muidu oleksime lihtsalt petised. demokraatia, rahu, solidaarsus, aga ka jõukus, heaolu ja jätkusuutlikkus on olulised teemad. peame meeles, millised on need põhimõtted, mis meid eurooplastena ühendavad. pea, pidagem silmas meie ühiseid saavutusi tänasel päeval Euroopa Liidu tugevus ja soov jääda ühtseks, paremini vastata kodanike ootustele, on tähtis nii julgeoleku, majanduse, sotsiaalse kaasatuse, keskkonnakaitse kui muidugi kliimamuutuste vallas. Euroopa jaoks on nii väga oluline ka tehnoloogiliste muutustega kaasas käia selleks, et tagada tule, jätkusuutliku tuleviku tulevastele põlvkondadele. Euroopa peab pakkuma kodanikele nii kaitset kui uusi võimalusi. tundlikud teemad nagu Euroopa Liidu eelarve pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on legitiimsed ainult siis, kui avalikkus neid on laialt arutanud, kui me kuulame tähelepanelikult, mis on meie kodanike mured ja kui me võtame neid arvesse Euroopa Liidu tegevusest kommunikeerimine peaks olema üks meie olulisemaid eesmärke, sest isegi revolutsioonilised ideed ja lahendused võivad osutuda ebaõnnestunuks, kui nendest ei räägita piisavalt ja kui kodanike ei, ei, poolt ei ole piisavat toetust. MFF oli väga oluline juba eelmisel korral Euroopa Liidu on, on ka järgmiseks, ka järgmine MFF on väga oluline. tuleb keskenduda nii kuludele kui tuludele. Need on väga tõsised teemad ja kindlasti nii kui, kui pea, kui komisjoni arvutused lauale pannakse, süveneme neisse. ja siinkohal ka piirdun oma sissejuhatavas sõnavõtus sellega ja annan sõnajärje üle härra Jaanus Levandovskile ja seejärel Gerardo Epreele, kes on omavahendite osas äh, kaasraportöörideks. kuulame ära nende sõnavõtud. Thank you, good evening uh,, we are two rap-. tere õhtust, me oleme, meid on küll kaks raportööri, aga me räägime ühel häälel. ja me tervitame siin ka teisi inimesi, kes on erinevatest riikidest äh, oma rahva poolt äh, valitud parlamenti. ja me räägime siin nüüd äh, oma vahenditest ja räägime siin ka minu kolleegi Alain Lamassouri juuresolekul, ta istub siinsamas ning tema on nagu elavaks mäluks, ähm, kes äh, väga hästi mäletab, kuidas on üritatud eelarve tulude poolt ähm, muuta. nii et need katsed ei ole olnud väga edukad, aga me üritame seda veel kord teha, nii et äh, vaatamata eelnevatele läbikukkumistele me ikkagi üritame vapralt edasi liikuda, nii nagu ka komisjon. ja viimane kord olin mina komisjoni ettepanekutega seotud, see puudutas siis finantstehingute maksu ja ka lihtsustatud käibemaksu aga käibemaksu ähm, lihtsustamine ähm, oli seotud ka äh, Briti tagasimakse äh, kõrvaldamisega ja vastus Londonist oli kohene ei ja see siis ka kogu selle ettepaneku ähm, lõpetas. aga me üritame jällegi, sellepärast et äh, Brexit võib olla siin meile võimaluseks, võib-olla liikmesriigid oleksid paindlikumad äh, selles osas, sest äh, me oleme silmitsi uute väljakutsetega ja, ja kuidagi tuleb neid ähm, rahastada ka äh, uue rahaga. ja resolutsioon peaks tulema äh, hääletusele sel nädalal eelarvekomisjonis, nii et see peaks olema siis selline vapper, aga mitte provokatiivne ettepanek, mitte provokatiivne selles osas, et me oleme mõningaid väiksemaid muudatusi ette näinud, et näiteks mis puudutab fiskaalset iseseisvust, siis oleme ette näinud rahvusparlamentidele äh, ja maksunduse küsimus jääb ikkagi riikide ainupädevusse ja see on ka rahvusparlamentide eelisõigus, aga me teame, et siin on ka praeguses süsteemis olemas paradoks. nimelt see ei ole ka vägi eh, läbipaistev, et mida suurem on RKT panus, seda, seda rohkem eh, inimesed näevad seda kuluna ja mitte investeeringuna Euroopa Liitu. ja ja seetõttu selline loogika ka mõjutab meie läbirääkimisi, kus, mille alusel siis hinnatakse, milline on olnud läbikukkumine või, või kasu. nii väga lihtne on kritiseerida praegust süsteemi. aga paradoks on äh, see, et et seda süsteemi on nii tugevalt kritiseeritud, aga sellegipoolest see süsteem on stabiilsena äh, juba kaheksakümnendatest ähm, saadik olnud, nii et me peame ka vaatama, millised on need uued, ähm, uute vahendite kandidaadid. koos kolleegiga me üritame siin äh, erinevaid äh, variante kaaluda, mitte ükski ei ole äh, ähm, täiuslik, nii et jällegi lihtsustatud käibemaks peale Brexitit on võib-olla selline lähenemine lihtsam, siis finants tehingute maks ei ole mingi topinmaks, äh, isegi mitte finantstegevuse maks, vaid see, see puudutab ikkagi finantstehinguid ja, ja sellega siis üritatakse ka vähendada spekulatsioone finantsturgudel. ning see ei mõjuta majapidamisi, et see on hoopis teistsugune äh, finantstehingumaks. ja äh, meie ettepanekus käsitletakse ka ka äh, ettevõtete äh, tulu maksustamist, äh, kas seda siis laiendatult või mitte, seda me, siin me peame veel ka digitaalsektoriga arvestama ja näiteks minu koduriigi jaoks on kõige keerulisem mm, kõige keerulisem teema just keskkonnamuutustega võitlemine ja just keskkonnapõhised maksud. ja kõige neutraalsem ettepanek ongi siis ähm, süsiniku maksustamine ja ja ähm, see ei ole võrreldav ähm, heitkoguste maksustamissüsteemiga. ja on ka teisi äh, tulupooli, mõningad on juba ettearvatavamad, näiteks mis puudutab äh, siis tulusid, mis tulevad kolmandatest riikidest, eh, maksud ja, ja eh, mõned vähem ette eh, planeeritavad tulupooled on seotud näiteks trahvidega. ja nüüd me üritame julgustada ka volinik Oettingeri selle teemaga rohkem tegelema. aitäh, härra Levandovski! härra Tüpre, palun, teil on sõna. tänan, proua esinaine. loomulikult olen ma nõus kolleegi ja kaasraportööri sõnadega, härra Levandovskiga. tahaksin äh, kokku võtta meie seisukoha ja asetada selle ühtlasi sellisesse raamistikku, mis on pisut üldisem. ehk siis on selge, et meil on vaja uusi ressursse, uusi vahendeid Euroopa Liidu tasandil. mõned äh, väidavad, et Euroopa Liidu eelarve on liiga suur koorem ja järjest kasvav koorem, aga kui me vaatame, mida kujutab endast Euroopa Liidu eelarve võrreldes siis RKT suhtes, siis näete, et üheksakümne kolmandal aastal, üheksakümmend kolm kuni üheksakümmend kuus Euroopa Liidu eelarve oli üks koma kakskümmend viis protsenti RKT-st, kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend siis praegune on üks koma null kolm protsenti RKT-st. see tähendab, et Euroopa Liidu eelarve viimastel aastatel on kahanenud võrreldes Euroopa Liidu rahvatulu kasvuga. teiseks, teen vahet netomaksjate ja netokasusaajate vahel. aga netomaksjad ei arvuta kunagi täpselt välja, kui palju nad ise tulu saavad Euroopa Liidu eelarvest, süsteemist, mida annab majandusele või riigile see, et ta on osaline ühtses turus, kus kehtivad ühtlustatud reeglid toodetele ja teenustele, kus on võimalik kasutada ühisraha nii et me, me teeme mehaaniliselt vahet äh, netomaksjate ja netokasusajate vahel, siis tegelikult see on kunstlik ja isegi ekslik. ja kolmandaks, kui me tahame uusi omavahendeid praegu, siis äh, me teame, et meil on puudujäägid tulemas, äh, Brexit kõigepealt, lünk, mis kaasneb sellega, on, aga ka uued prioriteedid. mõned teie seast ka rääkisid sellest ja ma arvan, et me oleme põhimõtteliselt kõik sellega nõus, et tuleb olla edukam reas sektoritest, nagu näiteks välispiiride kontroll. ja siin on, see on väga oluline väljakutse, arvestades rändevoogusid ja ühtlasi arvestades ka meie sisemist äh, poliitilist tasakaalu Euroopa ühiskondades. komisjon just avaldas uue dokumendi, kus öeldakse, et tahate tõhustada välispiire, siis neli stsenaariumi. minimalistlik, neli miljardit eurot seitsme aasta jooksul, maksimalistlik, Äh, mille tulemusena oleks meil siis tõeline välispiiride kontroll, mis oleks tõhus ja ühiselt hallatud ja see sada, maksaks sada viiskümmend miljardit eurot seitsme aasta jooksul ja meie peame otsustama siis, mis on meie prioriteedid, mida, et äh, mis siis saavad olema need täiendavad vahendid, mida on meil vaja lähiaastatel. ja siin ma vastaksin ka küsimusele, mida ennist kuulsin, et äh, me tahame luua Euroopa tasandi, ei. homme Euroopa Komisjon ja nõukogu ja parlament ei ütle, et jah, et me, jah, et me tahame luua nüüd Euroopa uue ma-, Euroopa üle-euroopalise maksu ja kõik toetavad seda. Janus ütles seda, ei, me ei puuduta maksualast suveräänsust ja kõik omavahendite alased ettepanekud, nende eesmärgiks on viia Euroopa Liidu eelarvesse maksud, mis on juba mujal olemas, näiteks käibemaksu üks osa loodetavalt harmoneeritud võrreldes praegusega, siis me ei loo uut käibemaksu, ei. lihtsalt see protsent, milles me ühiselt kokku lepime, kui palju peaks minema Euroopa, sellest Euroopa Liidu eelarvesse. samamoodi ette, ette, ettevõtete tulumaks, kui me homme otsust- või kui me otsustame näiteks finantstehinguid homme maksustada või kui äh, me kavatseme äh, näiteks rohelisi makse hakata rakendama, ei, me ei loo Euroopa maksu me suuname Euroopa Liidu eelarvesse äh, finantsvahendeid, mis mujal kogutakse liikmesriikide poolt. Äh, vastavalt siis nende poolt kokku lepitud korraldusele ja need, kes on veel mures, nendele ma ütleksin, ma tean, et on parlamente ja kolleege, kes arvavad, et kõige õiglasem äh, panus on liikmesriigi panus, mis põhineb RKT-l. me ei kavatse seda ära kaotada me kavatseme kahandada nende suhtelist osakaalu Euroopa Liidu eelarves. me täpsustame, et ideaalvariant oleks see, kui seitsmeaastase perioodi jooksul väheneks liikmesriikide panus neljakümne protsendi võrra ja et selle vahetaksid välja uued omavahendid, millest Jaanus ka rääkis ja mis oleksid siis tasakaalustatud pakett kokkuvõttes. Äh, proua esinaine, head kolleegid, nii palju minu poolt praegu sissejuhatuseks. Thank you, Mr Dupre. aitäh, härra Dupre. ja nüüd saab sõna härra Alan Lemas, suur tema siis oma vahendite kõrgetasemelise rühma liige, palun. härra Lemas, suur, ootame teie märkuse huviga. suur tänu, proua esinaine. ma rõhutaksin paari olulisemat punkti, mida ka kolleegid juba puudutasid. kõigepealt peab olema täiesti selge, et Euroopa Liidu eelarve probleemi ei saa enam kuidagi vältida, sest me näeme, millised käärid on äh, tavaliste tulude vahel, mis tulevad liikmesriikide panustest, mis nüüd väga olulisel määral langevad pärast Ühendkuningriigi lahkumist ja samas, kus meil kasvavad vajadused, kus Euroopa Liidu vastutus kasvab, see on juba otsustatud liikmesriikide valitsused on selles juba kokku leppinud, selle on kinnitanud rahvusparlamendid, Euroopa institutsioonid ja eriti pean ma siin äh, silmas rändevaldkonda, võitlust äh, islami terrorismiga, pean silmas äh, kliimamuutuste vastast võitlust ja uus, uusi partnerlussuhteid Aafrikaga meil on uued finantsvajadused ja siiamaani lõime me iga kord uue fondi, usaldusfondi või muud taolised, iga kord nime, nimi oli erinev, rahastamaks uusi vajadusi. ja nüüd oleks meil vaja taastada eelarve ühtsus ja ühtne rahastamine. ja lisaks see eelarvereform ei ole mingi revolutsioon nagu ütles ka Gerard Depree, me ei taha maksusuveräänsust kuidagi üle viia Euroopa Liitu liikmesriikidest, ei, see jääb äh, rahvusriikidesse ja sealsetesse parlamentidesse. Euroopa Liitu võiks pidada nagu kohalikuks omavalitsuseks, nagu näiteks teatud meie riikides Prantsusmaal. me võimaldame regioonidel näiteks või linnadel koguda maksutulusid ja selle üle otsustab äh, suveräänselt äh, parlament, mis võimaldab nendel regioonidel või linnadel koguda teatud makse ja muidugi teatud määral on võimalik otsustada nende maksumäärade üle. ja sama, seda analoogiat võiks kasutada ja peame meeles, et kahekümne esimese aasta jooksul Euroopa Majandusühendus toimis täielikult oma vahendite najal ilma liikmesriikide sissemaksudeta. see on, see oli lepingutes esimesest päevast peale kirjas. omavahendid olid tollivahendid, millest, mis, mille tulud tol ajal olid suured, tol ajal oli meil protektsionistlik poliitika, siis teiseks käibemaksuressurss, mis toimis väga hästi, pärast seda hiljem on see väga, on tegelikult see moondunud ja siis oli ka maks, mida me täna nimetaksime föderaalseks, aga kõik olid sellega tol ajal nõus, mis oli, mis oli kaevanduste ja terasetööstuse ettevõtete maks, mis, mille sead-, mis, mis seati siis söe- ja terase juhenduse lepinguga ja, ja pärast, kakskümmend aastat hiljem süsteem muutus ja nüüd on see täiesti vastupidi, sellepärast et eelarvet rahastatakse liikmesriikide panustest, nii et see ei ole revolutsioon, vaid tagasipöördumine juurte juurde. nüüd valikud, neid ma ei hakka põhjalikumalt siin lahti seletama, ma jagan täiesti neid ettepanekuid, mille Euroopa Parlamendi raportöörid äh, on teinud, aga juhiksin tähelepanu sellele, et nii või teisiti kui on vajalik äh, ühehäälsus nõukogus äh, uute vahendite osas, siis viimane sõna jääb ikkagi rahvusparlamentidele. nii et äh, igaüks saab kasutada oma vetoõigust ja sellepärast rahvusparlamendid on siin väga mugavas olukorras. ja viimane märkus, tuleksin tagasi selle juurde, mida ennist väga õigesti sõnastas esimees Jean Artui. me peame tagama et iga euro, iga täiendav euro, mis Brüsselis kulutatakse, hoiame me ühe euro kokku liikmesriikides. nii et kui me otsustame, et pädevus kuulub nüüdsest Euroopa tasandile, siis samal hetkel tuleb Euroopa tasandile viia ka vastavad vahendid, inimesed, ähm, rahalised vahendid ning samuti maksutulud selle tagamiseks ning peame tagama maksumaksjatele, kes on ikka ju endiselt sama liikmesriigi maksumaksja, kes maksab nii või teisiti makse, olgu siis tegemist regionaalse, siseriikliku või Euroopa tasandi poliitikaga, kuhu see lõpuks läheb, me peame talle andma tagatise, et, et vahendite üleviimine ei suurenda tema maksu koormust, nii et kulutõhusus pigem paraneb. ja selleks on minu ettepanek, et kui me, äh, meie kontrollikojad ja Euroopa Kontrollikoja ühendame ühtsesse võrgustikku ja et me saame kontrollida, et iga kord, kui luuakse mõni Euroopa amet, iga kord, kui kui Euroop, mõni Euroopa ametiasutus kasvab ja kui me viime pädevuse Euroopa tasandile, siis see eelarve järjepidevuse põhimõte jääb alles, lähimuspõhimõte jääb alles ja me suudame seda euro täpsusega kontrolli all hoida. Thank you for uh, taking track of the time. suur tänu, et ka kõne ajast kinni pidasite, härra Lemasuri ja nüüd saavad sõna rah ähm, rahvusparlamentide esindajad, kõigepealt Poola esindaja Andrei Šlahtur. kaks minutit, palun. suur tänu, proua esimees. härra esimees ütles varem, et ähm, rahvusparlamentidele jääb sõnaõigus ja ähm, siinkohal sooviksin ähm, tutvustada Poola parlamendi ja valitsuse seisukohta meie oleme valmis äh, seda arutelu pidama äh, mitmeaastase finantsraamistiku üle peale aastat kaks tuhat kakskümmend me oleme teadlikud sellest, milliste väljakutsetega me silmitsi seisame ja me teame, et kodanike julgeoleku eest peame äh, muretsema. tegu ei ole mitte ainult äh, siis sõjalise julgeolekuga, vaid ka näiteks energiatarnetega äh, ja siin oleme hoopis teistsugusel seisukohal näiteks Nord Stream kahe osas ja mis puudutab prioriteetide rakendamist, siis ähm, siinkohal tuleb arvestada äh, ühtekuuluvuspoliitikaga, samuti ka põllumajanduspoliitikaga ja nende eesmärkidega. mida meil vaja on? meil on vaja ambitsioonikat lähenemist selles osas, mis puudutab Euroopa Liidu eelarvet. me ei usu, et Euroopa Liidu eelarve maht peaks vähenema volinik Oettingeri ettepanek pakub meile suurt huvi. tema tegi ettepaneku, et Euroopa Liidu eelarvet suurendada üks koma üks eh, protsendi eh, võrra eh, RKT-st. ja oma vahendeid osa tuleb ka suurendada. suur tänu! Thank you and... suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Björn Wischel äh, Rootsist. Tack. Jag vill först kommentera budgetdiskussionen. Den svenska positionen... Aitäh! Kõigepealt ma tuleksin äh, siis eelarve arutelu juurde. Me toetame Euroopa Liitu ja ja Rootsis on toetus isegi Brexitiga äh, suurenenud. aga me ei äh, suuda äh, hakata oma kodanikele selgitama, et me peame isegi rohkem hakkama nüüd Euroopa Liitu rahastama. on juba neid liikmesriike, kes on valmis suuremat vastutust üle võtma, aga Brexit peab ikkagi tagama selle, et ähm, me peame mõningad ähm, teemad läbi vaatama, näiteks mis puudutab äh, keskkonda ja ähm, rändepoliitikat, siis siin me peaksime ikka me vahendid vaatama mujalt, mitte ühisest eelarvest. sellisel juhul me saame ka oma kodanikud enda poole võita. näiteks me saame ka mõningatest poliitikatest rahasid kärpida, põllumajanduspoliitikast. ja kui ähm, isegi poliitikat ähm, kärbitakse, siis sellega ei suudeta majanduskasvu ja sotsiaalset ühtekuuluvust suurendada, nii et me peame ikkagi vaatama, kuidas liikmesriikide ehm, maksustamisvõimalusi vähendada ja seetõttu me peame arutama seda küsimust, kuidas me saame sisse viia muudatusi selliselt, et ehm, liikmesriikide ehm, maksupädevusi kitsendatakse, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Fernandes Portugalist. Merci, c'est une discussion euh, très imp-. suur aitäh, see on väga oluline arutelu. ja mis võib viia meid äh, populismi teele väga lihtsalt. ma näen, et äh, ühed soovivad eelarvet tugevdada, aga samas ütlevad, et ei taha uusi omavahendeid selle kohaselt tähendab suuremate liikmesriikide panus, see tähendab samuti seda, et kodanikud peaksid rohkem maksma, maksma. tuleks selgitada, et kui me tahame eelarvet suurendada, siis kõige lihtsam selle tegemiseks oleks leida sellised ressursid, mis ei äh, tooks kahju kodanikele osad tahavad praegust süsteemi alles hoida. see tähendab äh, liikmesriikide panust. rahandusministrid aga käituvad praegu nagu nemad oleksid eelarve omanikud. ja mõned on isegi suuremad omanikud. selle süsteemi põhjal tehakse netopanustajate ja netoosalejate ja netokasusaajate vahel. Prantsusmaa ja Saksamaa näiteks vastutavad kolmekümne kaheksa protsendi eest äh, eelarvest, äh, mis puudutab kahtekümmet kaheksat riiki. kõik kodanikud tegelikult on äh, need, kes on eelarve omanikud ja kõik liikmesriigid saavad eelarvest kasu. isegi need, kes võib-olla annavad rohkem, kui vastu saavad, nad ikkagi on kasusaajad, eh, sellepärast et nad kasutavad muid üldiseid varasid, mis meil on. ma ei tea, kas kõik teavad et, et üheksakümmend neli protsenti eelarvest on tegelikult mõeldud investeeringuteks. investeeringud jäävad alles ning äh, äh, tulu tuleb kaheksakümne protsendi ulatuses siit liikmesriikidesse. ja lõpetuseks, me peaksime vaatama, mis läheb meile maksma see, et meil on teatud poliitikatest puudu. Ühendkuningriik netopanustaja on ilmselt hästi mõistnud, äh, palju neile läheb maksma Euroopa Liidust lahkumine ning äh, see hind on kõrgem kui siia jäämise kulu. suur aitäh, härra Fernandes! Äh, Prantsusmaalt Sabine Filai. No more. Merci beaucoup uh,. Je crois que quand on suur aitäh! arutelusid kuulates näeme me vägagi hästi, et probleem on pigem poliitiline ja seisneb poliitilises tahtes. ma arvan, et on aeg mõista, et reform on vältimatu, aga nüüd tuleb samuti mõista ja vaadata, kas meid ühendab ühine saatus ja mida me tahame koos teha mitte ainult meie ei pea sellele küsimusele vastama, vaid samuti kodanikud ning maksumaksjad. ma usun, et me ei saa enam vältida nende küsimuste tõstatamist. kui meie liikmesriikide parlamentide saadikutena peaksime heaks kiitma eelarveid, siis ikkagi me peame arvestama oma maksumaksjate ning kodanikega. Prantsusmaa on välja pakkunud ka kodanikega konsultatsioonid, president Macron sellest räägib, kakskümmend viis liikmesriiki on nõustunud äh, sellega, miks me siis ei esita neid küsimusi oma kodanikele, millised on äh, nende jaoks prioriteedid, millised on need suured väljakutsed, millega Euroopa tasandil toime peaksime tulema. ja see annaks meile võib-olla ka rohkem äh, mänguruumi selleks, et otsustada oma eelarve üle suur aitäh, et te nii eh, lühidalt tegite. proua Isabel Toma, palun. Oui, merci beaucoup, madame la présidente, en une minute. jah, aitäh, üks minut ainult selleks, et ütelda, et kõrgetasemelise töörühma töö, eh, kus osales ka härra Lamassuur ja see töö, mis parlamendis ära tehti, tegelikult tähendab seda, et me töötasime ühe idee suunas. esiteks, liikmesriigid ja liikmesriikide eelarved peavad saama kasu omavahenditest, see tähendab seda, et vähemalt osaliselt need omavahendid peaksid vähendama liikmesriikide eelarvetele avalduvat survet, mis tuleneb vajadusest rahastada Euroopa Liidu eelarvet see peaks rohkem mänguruumi andma liikmesriikide eelarvetele ning Euroopa Liit enam ei oleks lisakoormaks liikmesriikidele eelarvetele. teiseks, need ettepanekud, mis meie raportöörid äh, tegid, seisnevad selles, et me ei taha mingil juhul äh, kodanikke negatiivselt mõjutada, sellepärast et nad maksavad juba väga kõrgeid makse liikmesriikides. me üritame pigem mõjutada, avaldada mõju neile, kes ei maksa makse eh, ühiskassasse, aga samas aga saavad ikkagi kasu taristutest, haridussüsteemidest ja nii edasi. ja see ongi nüüd see suund, mida meie tahame välja pakkuda. Thank you, Mrs Saamas um.... aitäh, proua Toma. aeg on nüüd otsas ma tahaksin anda sõna veel meie peamistele kõnelejatele, kui nad seda soovivad kolmkümmend sekundit, üks minut lihtsalt, et kokku võtta. Like to... kas keegi soovib sõna? okei okay,, let's, let's sum up a little bit uh,. We are talking about new hästi, võtame kokku, me räägime uutest omavahenditest, aga e, me ei taha kõrvale heita ka e, liikmesriikide osalust. see on ettenähtav, sellepärast et tegemist on tegelikult automaatse kohanemisega. omavahendid on, äh, ei ole nii etteennustatavad. muidugi tegelikult on küsimus poliitilises äh, tahtes, teil on igati õigus, kui te sellest rääkisite. kuidas muuta võimatu missioon võimalikuks? minu lootus äh, on selline, et Bulgaaria esimestesse ajal äh, võib-olla saame edasi liikuda, sest et äh, Austria puhul me teame, et Austria ei olnud äh, ju kõige suurem omavahendite toetaja, aga kui me tahame mitmeaastase finantsraamistiku äh, ka lõpule jõuda, siis Austria roll on siin ju otsustava tähtsusega teisel poolaastal. ja minu küsimus ongi nüüd selles, et kuidas muuta selline võimatu missioon võimalikuks? jah, aitäh! aitäh selle lühikese arvamuste vahetuse eest. siit äh, tuli selgelt välja see, et äh, selleks, et põhjendada neid vahendeid, mida me nõuame ja neid kulusid, mis Euroopa Liit teeb, peame me ikkagi kokkuleppele jõudma selles, äh, mis meid ühendab, kas meil on ühine saatus, mis meist saab, kuidas me tahame koos edu saavutada. ma usun, et tänane lühike arutelu näitab selgelt seda, mis Äh, väljakutsed äh, seisavad meie ees, kui tahame saavutada tasakaalustatud mitmeaastast finantsraamistikku. kuidas meil õnnestub, kuidas liikmesriikidel õnnestub tagada tasakaal äh, olemasolevate poliitikate vahel, siin räägiti ühtekuuluvuspoliitikast, põllumajanduspoliitikast, kuid samas on vaja ka toime tulla uute väljakutsetega ja mis nõuavad samuti üha rohkem vahendeid ja suuremat koostööd, kui me soovime, et meil oleks ühine saatus, nagu siin äsja öeldi aitäh, härra Tüpre, härra Lamassuur, ei, aitäh. ma tahaksin kõikidele meelde tuletada, et ja sellega ka lõpetan, et meie äh, eesistuja äh, loosungiks on ühtselt oleme tugevad, nii et ma arvan, me kõik peaksime ühtselt tegutsema ja ühtselt edasi liikuma. tahaksin teile meelde tuletada, et õhtusöök on kell seitse, üheksateist null null Euroopa ajaloo majas. algab kell seitse siis ja meil on viis minutit. aitäh! Nous attendons beaucoup de la présidence bulgare, en fait. me ootame palju Bulgaaria eesistumiselt.